päeval eh, mingeid muudatusi päevakorras ette näha ei ole teisipäeval. rohelised on palunud, eh, et eh, nõukogu ja komisjon räägiksid, kuidas on asjade seis majanduskriisist väljatulekuga ja me välja on pakutud lisada see homme kell kolm päevakorda, see teema Eh, nii, palun tehke ettepanek, Roheliste fraktsioon, proua Rebecca Harms. ma tänan, härra president. jah, see on midagi, eh, mida me oleme üritanud kooskõlastada fraktsioonide vahel. nimelt Euroopa Parlament pärast seda väga kurba nädalavahetust Brüsselis ei saa pöörata selga sellele arutelule mis toimub finantskriisi üle. me ei saa ära oodata neljapäevani, et vaadata, kas me hakkame informatsiooni saama arutelude kohta või mitte. meil on vaja kohe tegutseda. mina olin Brüsselis nädalavahetusel ning ma üritasin jälgida seda, kuidas otsuseid langetatakse päeva jooksul ja on üsna üllatav see, et ülemkogu, mis lükati edasi kaks nädalat, ei suutnud ühtegi põhimõttelist otsust langetada mida suurem kriis on, mida raskemaks olukord muutub, eks seda raskem on ka otsuseid langetada ja analüüsitakse olukorda ja see näitab meile, et meil on sügav poliitiline kriis valitsusjuhtide ja riigipeade hulgas. nii et Euroopa Liidu kodanikud äh, vajavad praegu meie arvamusi ja otsuseid. nüüd katkestati kõnelejat. ma arvan, et homme on meil vaja pidada kiireloomuline mõttevahetus pärastlõunal ning arutada seda teemat. Äh, härra Schulz. president, dass... ma tänan, härra president. ma arvan, et väga tähtis on see, et me saaksime ette juba eelnevalt teada, enne neljapäeva, mis toimub ja siis me saame kujundada ka oma seisukoha aegsasti. sellega me hoiame kokku aega. tähtis on, et me saadaksime siit parlamendist teile selge sõnumi ja sellepärast ma toetan seda ettepanekut. hästi, sain aru nii et see ettepanek on selge. meil on selge soov nüüd fraktsioonidelt kõlanud ning me ootame nüüd avaldusi nõukogult ja komisjonilt ja alustame selle teemaga. Äh, kas on keegi, kes on selle ettepaneku vastu? ma ei näe, et keegi selle vastu oleks. panen hääletusele, kes on selle poolt Eh, mida Roheliste fraktsioon palus, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. ja niisiis, mu daamid ja härrad, see tähendab seda, et me peame revideerima oma homset päevakorda. me liigutame nüüd eh, punktid ümber ning see arutelu toimub meil kell kolm homme kestab nelikümmend viis minutit ja kõik ülejäänud küsimused siis nihkuvad neljakümne viie minuti võrra. mis tähendab, et ajaliselt suurt muutust ei toimu, küll aga tähendab see seda, et homme pärastlõunal ja õhtul kõik küsimused nihkuvad neljakümne viie minuti võrra edasi. nüüd, mis puudutab kolmapäeva ja neljapäeva, siis siin fraktsioonid muudatusi teha soovinud ei ole. mis tähendab, et me oleme selle nädala päevakorra eh, kinnitanud ja saame kohe minna esimese päevakorrapunkti juurde, mis on härra Koša mm, teema puuetega isikute liikuvus ja kaasamine. Eh, Because uh, probably some of sorry yes I know yes I know yes I know two minutes please kaks minutit sest meie kolleegid praegu hakkavad saalist lahkuma. ootame kaks minutit. Sorry. She has an change at the agenda. Yeah, yeah. Um, uh, madam, uh, madam, madam Luling. Proua Luling. Yeah. Monsieur le Président, il s'agit. Äh, oh, härra president tegu on teisipäevase päevakorraga, aga äh, seal on äh, suuline küsimus, mis puudutab äh, emadusdirektiivi. mind see asi hämmastab, sellepärast et me võtsime oma raporti vastu esimesel lugemisel, me oleme kaasotsustusmenetluse protsessi keskel ja selle keskel ei esitata nõukogule äh, Ähm, nõudmisi raportite kohta, mille me oleme vastu võtnud, mina leian, et äh, see suuline küsimus, seda suulist küsimust ei oleks üldse päevakorda vaja panna, vastasel äh, korral jätame nõukogule äh, mulje, et me pole kaasotsustusmenetlusest siiani midagi aru saanud ja Lissaboni leppest samuti mitte. Um, suur tänu, proua Luling, suur tänu Äh, selle märkuse eest, me uurime asja. otsus võeti vastu